parlamendil on ähm, eestvedaja roll äh, kaitsjana, Euroopa Liidu kodanike kaitsjana. suur tänu, aruteluga on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval. nüüd, kallid kolleegid, järgmiseks päevakorrapunktiks on meil nüüd ühine arutelu mis puudutab tagasivõtulepinguid. nimelt ühelt poolt äh, härra Sogori soovitus, mis puudutab Euroopa Ühendusede ja Pakistani vahelist tagasivõtulepingut ja teiselt poolt suuliselt vastatav küsimus, mis puudutab ühenduse tagasivõtulepinguid kolmandate riikidega. ja kõigepealt saab selles arutelus sõna härra Sogor raportöörina neljaks minutiks, palun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 nõukogu andis komisjonile läbirääkimismandaadi, et alustada siis läbirääkimisi tagasivõtulepingu üle Euroopa Ühenduse ja Pakistani vahel pärast siis äh, peaaegu kümme aastat kestnud läbirääkimisi. kahekümne kuuendal oktoobril möödunud aastal kirjutati sellele tagasivõtulepingule alla pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, sai Euroopa Liidust Euroopa Ühenduse õigusjärglane ning nüüd peab Euroopa Parlament samuti andma oma nõusoleku sellistele tagasivõtulepingutele. Äh, välisasjade komisjon andis selle lepingu kohta positiivse hinnangu, kodanikuvabaduste äh, komisjon ja õiguskomisjon on mõlemad samuti seda äh, lepingut hääletanud. selle lepingu eesmärgiks on äh, hõlbustada ja kiirestada, kiirendada tagasiandmise menetlust Euroopa Liidu liikmesriikide ja Pakistani vahel. praegu on siis äh, Äh, kohustus inimesi teatud tingimustel tagasi võtta, samuti on paika pannud tehnilised üksikasjad, kuidas see toimub. tagasivõtuleping on äärmiselt oluline vahend võitluseks ebaseadusliku sisserände vastu Euroopa Liidus ja samuti selleks, et äh, suurendada julgeolekut Euroopa Liidu territooriumil. Pakistan on äärmiselt äh, oluline päritolu või transiidiriik sisserändajatele sellistele sisserändajatele, kelle, kes ei vasta tingimustele, mis oleks vajalikud selleks, et saada äh, legaalset võimalust Euroopa Liitu tulla. kokkulepe Pakistaniga omab ka regionaalset tähtsust, see hõlbustab Euroopa Liidu jõupingutusi saavutada paremat koostööd selle regiooni riikidega, see leping sisaldab ka äh, olulisi tingimusi, mis puudutavad rahvusvahelist õigust ja andmekaitset. Pakistani äh, võimud peavad vastama äh, rahvusvahelistele standarditele, peavad järgima rahvusvahelisi õigusi, luuakse äh, siis tagasivõtmise ühiskomitee selle komis-, komitee töös osaleb ainult Euroopa Komisjon ning seetõttu palub Euroopa Parlament, et komisjon regulaarselt informeeriks parlamenti, mis selles äh, ühiskomitees toimub. see äh, leping siis äh, jõustub niipea, kui mõlemad pooled teavitavad teineteist, et ratifitseerimismenetlus on lõpule viidud. ma tahaksin tänada komisjoni, samuti tahaksin tänada kolleege nende poolse koostöö eest. loodetavasti hääletate te selle lepingu poolt, aitäh! suur tänu ja nüüd saavad küsimuste esitajad sõna, kõigepealt härra Moraes, kaks minutit, palun uh,. Thank you aitäh, president ja suur aitäh härra Sogarile tehtud töö eest. meie fraktsioon hääletas selle vastu ja kahel põhjusel ja need mõlemad on seotud inimõiguste kaitsega. meie leiame, et rahvusvahelistest konventsioonidest kinnipidamine ei ole selle lepinguga tagatud. Pakistan ei ole alla kirjutanud tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konventsioonile oleks loogiline, meie fraktsiooni arvates oleks loogiline, et põhiliste rahvusvaheliste konventsioonide allakirjutamine peaks olema oluline eelsamm selliste lepingute sõlmimisele. Euroopa Liit on siiani allkirjastanud üksteist tagasivõtmislepingut ja peab läbirääkimisi veel seitsme üle. Pakistani ja Gruusiaga need lepingud peatselt sõlmitakse ning Türgiga kirja, allkirjastatakse selline leping ka peatselt, seega ei ole tegu asjaga, mida parlament peaks ainult üks kord arutama. parlament on äh, mures sellepärast, et komisjon ei võta piisavalt arvesse inimõigusi nende äh, lepingute üle läbirääkimisi pidades. ei saa oodata, et parlament lihtsalt kiidab need lepingud heaks, kui põhiõiguste küsimusi eiratakse. parlament äh, tahab teada kõiki fakte Äh, esimene selline leping äh, sõlmiti kahe tuhande neljandal aastal, aga siiani ei ole mingeid hinnanguid selle kohta, kuivõrd äh, väärtuslikud sellised lepingud on olnud ja millised on nende rakendamise tagajärjed. seetõttu Sotsiaaldemokraatide fraktsioon kutsub komisjoni üles sellist hinnangut läbi viima nii kiiresti kui võimalik. me usume sellistesse tagasivõtmise lepingutesse, aga nende juures tuleb austada ka inimõigusi Pakistan on üks nendest vähestest riikidest, kes ei ole alla kirjutanud Genfi pagulaste konventsioonile ja see tekitab väga tõsiseid probleeme. aitäh ja järgmisena proua Flotre. Merci, madame la president. suur tänu. tõepoolest, meie raportöör on olnud väga ettevaatamatu paludes meil tema enda kolleegidele, et me siin nõus, oleksime nõus selle kokkuleppega, mis on väga problemaatiline, tegemist on ju Pakistaniga, mitte ükskõik millise teise riigiga, see, tegemist on Pakistaniga, kus me niikuinii võtame vastu juba kõige rohkem äh, Pakistan on riik, kes ise peab võtma vastu kõige rohkem põgenikke ja tegemist ei ole siis ainult mitte pakistanlastega, vaid ka afgaanidega ja kellega iganes, nii et äh, see on täiesti vastuvõetamatu, tõepoolest Pakistan ei ole ratifitseerunud Genfi konventsiooni ja Euroopa Nõukogu me palub meilt seda, et tagasivõtulepingutele kirjutatakse alla ainult nende riikidega, kus on austatud teatud ähm, rahvusvahelise kaitse, äh, kaitsenormid. küsimusi on siin väga palju. kui ma siin homme pean millelegi jah ütlema, ma siis isegi ei tea, millega tegemist on võib-olla me räägime siin kahekümnest, kahesajast või kahekümnest tuhandest inimesest. miks see nii segane on, sellepärast et keegi ei tea, et kes hakkab selle kõigega tegelema, mida otsustatakse tagasivõtukomisjonis. nüüd, kes vastutab lepingu järgimise eest, kui see on juba ratifitseeritud? mis hakkab saama siis, kui kolmekümne päeva jooksul Pakistan ei vasta ja to-, reisidokumente väl-, ei väljasta nii et kas me peaksime olema siis nõus sellise veidra juriidilise instrumendiga ja proua Malmström, ma tean, et ei saa mulle siin vastata, aga ma olen pidanud nõu ka Pakistani saadikuga ja te, ka temal ei ole mingisugust vastust. nii et ma ei saa kuidagi öelda, et ma olen selle kokkuleppega nõus, sellepärast et me ei ole üldse võimelised praegu välja ütlema, kuidas see kõik reaalselt hakkab meid mõjutama, vastavalt sellele, millised vastused nendele küsimustele leitakse suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Tavares jällegi kaheks minutiks uh,. Sobre este acordo de readmissão com o Paquistão me räägime pa-, äh, tagasivõtulepingust Pakistaniga ja siin on mitmeid erinevaid analüüsi etappe või tasemeid, mille peame läbima kõigepealt äh, esimene tase, mis võiks kujutada endast ka doktriini, doktriin, et nimelt on ju tegemist esimese seda tüüpi lepinguga, mille üle peab hääletama Euroopa Parlament pärast Lissaboni lepingu jõustumist. nii et äh, Euroopa Parlament peab äh, rohkem täpsustama oma pädevust selles valdkonnas. Euroopa Parlamendi poole siin pöördutakse, loomulikult meil võib olla ka kahtlusi, kuid kui meie töölaual on seda tüüpi lepingud, siis räägime me ju ka tõendamiskohustusest ja sellealastest sätetest, me räägime siin põgenikest ja väga kehvas olukorras olevatest inimestest. nüüd tagasivõtuleping Pakistaniga tõstatab mitmeid küsimusi, tegemist ei ole pakistanlaste tagasivõtmist Äh, puudutava lepinguga, vaid me räägime siin ka Afganistani kodanikest ja nagu mitmed kolleegid siin juba on öelnud, riik, mis ei ole alla kirjutanud äh, Genfi põge-, pagulaste konventsioonile tuhande üheksasaja viiekümne esimesest aastast, siis Euroopa Liidul ei saa siin olla kaks erinevat mõõdupuud, nii et kas me siis austame nüüd inimõigusi sajaprotsendiliselt, sest et vastasel juhul austame neid vaid kaheksakümne protsendi ulatuses ja anname neile järele, kes inimõigusi ei järgi. siin on probleeme ka usuvähemuste ning etniliste vähemustega. ja Pakistani võimuorganid on täiesti läbipaistmatud ja see ei võimalda ka meil korralikult oma tööd teha. tahaksin teile meelde tuletada ühte fakti. mõni päev tagasi rääkisime siinsamas üleujutustest Pakistanis. rääkisime inimestest, kes on pidanud eh, minema elama mujale, miljoneid inimesed on saanud kannatada selles ja tundub, et Euroopa Liit reageerib üsna külmalt, kui nüüd kaks nädalat hiljem me kiidame heaks lepingu, mis tähendab seda, et Pakistani saadetakse tagasi inimesed, kes elavad sama kehvas olukorras nagu siis, millest me rääkisime paar nädalat tagasi. suur tänu! räägin oma fraktsiooni nimel ja loomulikult me oleme tagasivõtulepingu kui olulise ähm, ebaseadusliku sisserände vastase instrumendi poolt kuid on ka efektiivsemaid variante kui lihtsalt tagasivõtulepingute järjestikune allakirjutamine. Euroopa Parlamenti peaks regulaarselt teavitatama läbirääkimiste käigust ja ka nende lepingute ellurakendamisest, sest et meil on siin kaasotsustaja õigus. me oleme läb-, läbirääkimisi pidamas ka seitsme veel seitsme riigiga tagasivõtulepingute osas, aga paraku eh, oleme me täiesti võimetud andma hinnangut varasematele lepingutele. nüüd, mis puudutab inimõigusi, siis tahaksin teada, et milliseid garantiisid pakub Euroopa Komisjon eh, siis, kui tegemist on riikidega, kes ei ole alla kirjutanud Genfi konventsioonil, nagu kolleegid ka just välja tõid. olen eh, nõus oma fraktsiooniga selles osas, et me oleme tagasivõtulepingu poolt Pakistaniga, kuid siin on siiski mitmeid segaseid äh, küsimusi. proua volinik, loomulikult ma tahaksin tänada teid selles osas, et te pakute järelevalvealaseid garantiisid ning samuti seda, et te jääte väga rangele positsioonile läbirääkimistes Pakistaniga põhivabaduste osas proua volinik on ka kinnitanud seda, et kui humanitaar- et ka humanitaarküsimustega tegelevad vabaühendused võiksid olla kaasatud läbirääkimiste protsessi. ja et kõigepealt peaks Pakistan siiski alla kirjutama Genfi konventsioonile, me ei tohiks kunagi silmist lasta seda, et tuleb leida tasakaal julgeolekut puudutavate küsimuste ning inimõiguste austamise vahel ja samuti inimõiguste kaitsmise vahel, ükskõik millisest riigist me ka ei räägiks, sest et see ongi ju meie Euroopa Liidu väärtuste aluseks. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjon, palun, proua volinik, teil on sõna. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, jah, tõesti, Pakistan on olnud viimastel kuudel meie tähelepanu keskmes ja seda sellepärast, et väga paljud inimesed on saanud hukka, paljud, keda on siseriiklikult äh, teistesse äh, piirkondadesse äh, saadetud ja komisjon on tõesti le üritanud leida viise, kuidas äh, teha selles riigis ülesehitustööd ja aidata teda välja nendest, sellest suurest katastroofist ja seda arutas ka eelmisel nädalal nõukogu. kui tulla tänase küsimuse juurde, siis tahaksin tänada libe komisjoni härra Sõlgot selle suurepärase töö eest, mis on tehtud selle arvamuse koostamisel, mis võeti vastu juulis. tagasivõtulepingud on olnud väga tähtsaks elemendiks illegaalse sisserände reguleerimisel ja seda ka Lissaboni lepingu raames kui me paneme paika varjupaigapoliitikat ja kui me tahame, et inimesed tõesti võtaksid meid tõsiselt, siis tuleb hoolitseda selle eest, et need inimesed, kellel pole õigust jääda siia, tuleb tagasi saata. nii et ja tagasi tuleb võtta kõik isikud, kes tulid sellest riigist või ähm, kes läbisid seda riiki. see tähendab ka seda, et tagasivõtulepingud on seotud viisapoliitikaga terve rida, terves reas tagasivõtulepingute läbirääkimistes on just viisapoliitika mänginud väga suurt rolli. ja komisjon äh, kavatseb läbirääkimisi jätkata ja loodab saavutada tulemusi tulevikus. proua president, tahaksin tõstatada veel mõned mured, mida siin juba mainiti. komisjon soovib vastavalt äh, lepingu artiklile kakssada kaheksateist kinni pidada oma kohustusest, nimelt et anda Euroopa Parlamendile informatsiooni läbirääkimiste seisust tagasivõtulepingute osas. me peame sellest kohustusest kinni, Euroopa Parlament tuleb kaasata ka vastuvõtuprotsessi tulevaste tagasivõtulepingute vastuvõtmisel. me anname kogu informatsiooni ja ka lisameetmed ja see, mis puudutab äh, konfidentsiaalsust. seda siis tulevaste, äh, tulevase koostöö raames parlamendi ja komisjoni vahel. ja härra Mansedovici, teile on juba antud esimene informatsioon läbirääkimiste äh, seisukohta, seda kaheteistkümnendal juulil siis libekomisjonile ja proua Kriis Pekk mainis siin ka seda komisjoni teatist, jah, tõesti, me peame jälgime seda protsessi väga täpselt ja anname teile aru. me peaksime mõtlema sellele, kuidas koostööd ka tulevikus parandada. Need riigid, mis pole Genfi konventsioonile alla kirjutanud, jah, tõesti, me sooviksime, et Pakistan kirjutaks konventsioonile alla ja me üritame Pakistani veenda seda tegema ka läbirääkimiste käigus, sest äh, nagu te kõik teate, komisjon hindab äh, rahvusvahelisi meetmeid inimõiguste kaitsmiseks ja need meetmed peavad olema ka Euroopa poliitikate keskpunktiks. sellepärast äh, oleme me välja töötanud ka rahvusvahelisel tasandil välja ähm, oma meetmed, seda siis varjupaigutaotluse direktiivi kaudu ja meil on ka tagasisaatmise ja inimõiguste kaitsmise alased klauslid. nimelt Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kinni Genfi konventsioonis seda nii põgenike osas kui ka inimõiguste osas. ja need standardid tagavad, et mitte ühtegi inimest ei või tagasi saata ühestki liikmesriigist enne, kui on kindel, et äh, riigis, kuhu ta saadetakse, teda ei piinata, ei kiusata taga ja tema inimõigustest peetakse kinni. Euroopa Liidu ähm, varjupaigameede nõuab, et äh, varjupaigataotlus vaadatakse alati läbi, et inimene saab jääda liikmesriiki seniks, kuni on kindel, et ähm, ta pole tagasisaadetavas riigis ohustatud me peame kinni sellest põhimõttest ja see on kõikide tagasivõtulepingute läbirääkimiste tähtsaks osaks. peame kinni sellest, et kõik standardid, et kõikid, meie jaoks on tähtis see, et kõikidest standarditest peetakse kinni. peale selle tuleb võidelda ka immigrantide illegaalse liikumise vastu. hinnatakse, et äh, üks koma kakskümmend viis miljardit eurot äh, teenivad inimkaubitsejad aastas äh, ainult Pakistanis ja me kavatseme teha koostööd oma kõikide tähtsamate partneritega selleks, et tagasivõtulepingud saaksid toimima meil ei ole mingeid kriteeriumeid läbirääkimiste alustamiseks, kuid Euroopa Komisjon vaatab seda vastavalt oma eesmärkidele, mis puudutab välispoliitikat ja ka seda, millised lepingud on juba praeguseks hetkeks sõlmitud. peale selle on tähtsaks meie jaoks ka siseküsimused pluss inimõigused. tuleb veel kord öelda, et kõikide nende riikidega, millega meil on viisalihtsustussüsteem, on kõigepealt Euroopa Komisjon esitanud nõukogule oma esialgse soovituse ja seal on alati välja toodud ka see, et meil peab olema Nendel inimestel, kes saadetakse tagasi, peavad olema ka kontaktid selles riigis, kuhu ta saadetakse. me korjame informatsiooni selleks, et kõiki neid standardeid jõustada. kõik me oleme alati andnud, me oleme alati saanud informatsiooni probleemide kohta, seda ka vabaühendustelt. ja me teame, et tihti on tegemist tundliku informatsiooniga. igal juhul tagasisaatmislepingute puhul mitte kedagi ei saadeta tagasi, kui on oht, et äh, seda inimest sealses riigis piinatakse, kiusatakse taga või tema inimõigustest ei peetakse kinni. kui see peaks juhtuma, siis peab äh, liikmesriik vastu võtma õigusliku otsuse ja seda arutatakse selle liikmesriigi kohtus. vastavalt Stockholmi programmile komisjon selle aasta lõpus esitab äh, hinnangu tagasivõtulepingute kohta ja sellealane informatsioon antakse teile ja nõukogule. komisjon kavatseb hindamissüsteemi kaudu vastu ka äh, anda abi nendele, kes saadetakse tagasi ja siis võetakse ta vastu kohe pärast seda, kui pagulanne on kohale jõudnud, nii et, et äh, ma tahaksin teile öelda, et me hindame olukorda, meil on olemas direktiivid, nii komisjon tõesti jälgib olukorda väga tähelepanelikult ning ma hoian teid asjaga kursis nii palju kui võimalik, nagu öeldud selles üldises kokkuleppes, mis meil on, aga nagu ka on öeldud selles teatises, mis me juulis vastu võtsime. ja ma loodan, et kõike seda teades te võite selle raporti vastu võtta, aitäh! suur tänu, suur tänu, proua volinik ja nüüd saab välisasjade komisjoni nimel sõna härra Albertini, üks minut. aitäh. kaheksa aastat läbirääkimiste algusest oleme me lõpuks ometigi saavutanud kokkuleppe, mis puudutab siis äh, nende isikute tagasivõtmist, kes ilma loata Euroopa Liidus asuvad meil on palutud koostada sellel teemal arvamus ning äh, äärmiselt oluline on pidada seejuures silmas neid arva, arenguid, mis on toimunud Pakistanis ja selles piirkonnas ja milline on olukord inimõigustega. olukord piirkonnas on üsna ebastabiilne ja Pakistanis jätkatakse inimõiguste rikkumist. läbirääkimised, mida Euroopa Komisjon on Pakistaniga pidanud, ei taga Äh, nende inimeste õigusi ja turvalisust, kes Pakistani tagasi pöörduvad. meile teeb muret see, et ei ole hinnatud neid ühte-teist tagasivõtulepingut, mis praeguseks juba jõus on. lõpuks me siiski otsustasime, et meil on vaja väga selget raamistikku koostööks Pakistaniga. see on parem kui selline olukord, kus liikmesriigid lihtsalt saadavad ebaseaduslikult saabunud Äh, sisse tulnud Pakistanist välja lihtsalt nii-öelda ad hoc alusel, ilma et vaadatakse üldse, kas inimõigustest kinni peetakse. artikkel kuusteist tagab sellistest kontrollidest, äh, selliste kontrollide kasutamise ning äh, ma tahaksin öelda, et me soovime nende üheteistkümne juba jõus oleva lepingu hindamist. ja nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna ja kõigepealt Rahvapartei nimel Manfred Weber, palun. proua president, proua volinik, kallid kolleegid kõigepealt Pakistan. me räägime siin väga raskel ajal Pakistani jaoks ja me oleme kõik solidaarsed inimestega, kes peavad ellu jääma selle katastroofi tingimustes. kolleegid on siin juba, kolleeg Sugar juba ütles äh, Pakistani kohta päris palju ära, sellepärast tahaksin rääkida lihtsalt tagasivõtulepingutest. esiteks, need lepingud on mõistlikud ja nad on vajalikud, sellepärast et äh, meil on Euroopas äh, õigusklauslid, mis äh, reguleerivad äh, sisserännet ja tänu sellele on meil ka illegaalsed sisserändajad, see tähendab seda, et need tuleb tagasi saata. vasakpoolsed sotsiaaldemokraadid tihti soetavad meid just sõnades, aga kui me hakkame rääkima konkreetsetest otsustest, siis nad enam meid ei toeta, kuid ma arvan, et me peaksime jääma järjekindlaks. teiseks, standarditest ja inimõigustest tuleb kinni pidada alternatiiviks sellistele lepinguteks ei ole mitte see, et me muudaksime inimõiguste standardeid. Need, kes lükkavad tagasivõtulepingut tagasi, toetavad seda, et meil oleks Euroopa Liidu liikmesriigis kakskümmend seitse erinevat standardit ja mitte keegi ei jälgiks neid. ja kolmandaks, minu jaoks on väga tähtis see küsimus, kuidas me saaksime kolmandate riikidega partnerlusi atraktiivsemaks muuta. ma palun, et komisjon töötaks rohkem võrgustikes kui me WTO raames oma turud avame, siis me peaksime kolmandatele riikidele andma ka võimaluse rääkida tagasisaatmislepingutest ja kui me räägime sisserändest, legaalsest sisserändest, siis meil tuleb ka kolmandad riigid rääk-, kaasata, kaasata sellele, kui me soovime kedagi tagasi saata. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Guillaume, palun. kallid kolleegid katastroofiline humanitaarolukord, mis on praegu Pakistanis, tähendab seda, et lükkasime kahe nädala võrra tagasivõtulepingu edasi ja paraku see erilist lohutust küll ei paku. nüüd seisneb küsimus selles, et kuidas me saaksime nõustuda selle tagasivõtulepinguga, samas kui nii palju meie kahtlustest ja küsimustest on veel lahendamata nüüd Pakistanil ei ole, Pakistan ei ole saavutanud just kõige paremaid tulemusi inimõiguste järgimises ja see ähm, riik ei ole alla kirjutanud ei äh, pagulaste konventsioonile, Genfi konventsioonile ega ka kodakondsuseta isikuid puudutavale konventsioonile. Euroopa Komisjoni komisjon on oma sõnavõttudes lihtsalt öelnud, et Pakistan peaks alla kirjutama Genfi konventsioonile, kuid see ei lahenda mitte midagi, nii et tuleb võtta selge seisukoht, et Pakistan peab enne tagasivõtulepingule allakirjutamist kirjutama alla pagulaste konventsioonile ja teistele rahvusvahelistele konventsioonidele. tegemist on ju eesmärkidega ja tehniliste vahenditega, mis kõik on väga segased ja sealjuures on kõik väga segane ka isikuandmete vahetamise osas. läbirääkimistes tagasivõtulepingute üle on alati mitmeid lahkarvamusi, me oleme palunud ka ähm, infot komisjonilt ja see, millele viitasite täna, sellest meile ei piisa. kuidas me saaksime nüüd teadlikult nõu äh,, nõustuda selle lepinguga, ilma et meil oleks vajalik info äh,? libekomisjon on nõudnud ka ülevaadet äh, sisserändealasest poliitikast ja Euroopa Parlament ei saa ju kuidagi äh, rakendada ellu oma tõelist pädevust, kui tal ei ole olemas kogu infot. nüüd Euroopa Parlamendil on selles valdkonnas kaasotsustusõigus ja seega tahaksin rõhuda sellele, et homne hääletus äh, mõjutab oluliselt Euroopa Parlamendis sümboolset rolli kui me räägime siin Liibüast ja teistest partnerriikidest, siis ikkagi meie tahaksime homsel hääletusel selle lepingu tagasi lükata, sest et soovime, et läbirääkimised oleks võimalikult läbipaistvad. suur tänu ja nüüd liberaaldemokraatide nimel saab sõna proua Cecilia Wikström kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua president. ma saan väga hästi aru, nagu ka paljud kolleegid juba enne ütlesid, et tagasivõtuleping Pakistaniga võib olla väga halb, eriti kui me mõtleme üleujutustele augustikuus. me kõik mäletame neid õudseid pilte ja me jagame nende inimeste kannatust, kuid me peame siin tegema natukene vahet. meil on praegu leping ja lihtsam on äh, õiguslikest äh, aspektidest kinni pidada. kui me vaatame Pakistani, siis üheks tähtsaks asjaks on sisserände piiramine ja võidelda illegaalse sisserände vastu. mul oleks väga hea meel, kui komisjon äh, ütleks meile, kuidas seda garanteerida. kuid kuidas seda teha, kuidas tagada see, et Pakistan peab kinni nõuetest, sest siiamaani Genfi konventsioonile pole ta alla kirjutanud ja Euroopa Parlament peab hoolitsema siiski selle eest, et konventsiooni rakendatakse. me kõik toetame seda raportit ja me soovime komisjoni paluda, et ta positiivselt suhtuks sellesse küsimusse ja leiaks meetme, et meil oleks võimalik lepingute kinnipidamist kontrollida. tegemist on väga keerulise meetmega ja nagu öeldud, Pakistan ei ole konventsioonile alla kirjutanud. kõik liikmesriigid ja ka komisjon peaksid aga võitlema selle küsimuse eest, selleks et inimesi lihtsalt ei saadetaks tagasi riikidesse, kus nende inimõigusi rikutakse ja see kehtib ka Pakistani kohta. Pakistani puhul äh, on väga tähtis, et me äh, lähtuksime sellest, et nende inimeste õigusi, kes saadetakse tagasi, ei rikutaks. järgmisena proua Sargentini, palun. proua president. varjupaigapoliitika käib käsikäes tagasisaatmispoliitikaga. kui menet-, kõik menetlused on läbi tehtud, siis tuleb inimesed tagasi saata. kuid hoopis teine asi on inimestega žongleerimine. Euroopas on praegusel hetkel olukord selline, et kui inimest ei ole võimalik Euroopa Liidu liikmesriigist tagasi koduriiki saata, siis saadetakse ta kas naaberriiki või transiitriiki. see on inimestega žongleerimine ja mängimine. see on läinud nüüd nii kaugele, et üritatakse inimest et äh, saata tagasi Liibüasse ja öeldakse, et meie peseme käed puhtaks, sama me teame, aga teame me aga, et Liibüas saadetakse nad edasi Eritreasse me üritame inimesed oma liikmesriikidest välja saata, ükskõik siis kuhu, ja Rahvapartei leiab, et me peaksime kolmandatele riikidele selle tagasisaatmise veel atraktiivsemaks muutma. minu arvates ei ole see aga inimlik lähenemine. see ei ole humaanne, see ei ole ka üldse mitte mõistlik Euroopa varjupaigapoliitika jaoks. kui me nüüd saadame inimesi Türgisse tagasi, siis nende hulgas on väga palju asüülitaotlejaid samas ei ole selline asi aga võimalik, inimesed saadetakse tagasi riiki, kus nad ei soovi olla ja ma arvan, et ka rahaga ei ole võimalik seda küsimust lahendada. suur tänu ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel nüüd härra De Jong, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president kuue fraktsioon on selle ettepaneku vastu, mis puudutab Pakistaniga tagasi saatmislepingut, see on vale leping valel ajahetkel. mõelgem Pakistani infrastruktuuri peale, teedele, raudteele ja nii edasi. see riik on tänu üleujutustele nüüd mitu aastakümmet tagasi astunud. inimesed lükatakse ta,, saadetakse tagasi riiki, kus pole enam isegi mitte seda, mis oli seal siis, kui nad sealt põgenesid. Euroopa peab inimesi siiski aitama. on täiesti uskumatu, et me praegusel hetkel räägime sellest, kas tagasisaatmisleping toob endaga kaasa selle, et Euroopal on võimalik ebaseaduslikke sisserändajaid tagasi saata või mitte. me räägime ju praegu väärtuste äh, ühendusest, mis meie jaoks on väga tähtis. meil ei ole praegusel hetkel mitte mingeid tagatisi äh, tagasi saadetavatele. Pakistan ei ole stabiilne riik. kutsume komisjoni ja nõukogu üles mõtlema selle üle järele, kas oleks võimalik kuidagi Pakistani äh, sundida Genfi konventsioonile alla kirjutama. praegusel hetkel Pakistan ei suuda põgenike õigusi tagada Pakistanil on vaja aga ka garantiisid äh, selleks, et äh, riigil oleks äh, siiski ka mingitki motivatsiooni oma kohustusi täita. samal ajal komisjon peab aga ka hoolitsema selle eest, et liikmesriigid peaksid kinni oma kohustused, mis tulenevad Genfi konventsioonist. tahaksin küsida komisjonilt, kuidas ta kavatseb seda teha. kas ta kavatseb Pakistani saata ähm, kontrollijad, kas need kontrollijad lähevad inimestega koos Euroopa Liidu liikmesriikidesse lennukitesse ja sõidavad nendega siis Pakistani? selles lepingus on praegu liiga vähe tagasi ja see tuleb väga halval ajahetkel, minu fraktsioon on selle vastu. suur tänu ja nüüd mitteühinenute nimel saab sõna härra Philip Claes pooleteiseks minutiks, palun. jah, suur tänu, proua president. minu jaoks on väga tähtis Türgi probleem. Te teate, et Euroopa Komisjon juba aastakümneid üritab tagasisaatmislepingut sõlmida ka Türgiga. kuid äh, Türgi on selle lepingu sõlmimise vastu. olukord on täiesti vastuvõtmatu kahel põhjusel. esiteks, tegemist on Euroopa Liidu kandidaatriigiga, mis peaks olema huvitatud liik-, äh, koostööst meiega. teiseks, Türgi ei ole lihtsalt mitte Euroopa Liidu naaberriik tegemist on äh, riigiga, millega on meil pikk ühine piir ja peale selle Türgi on veel ka üks tähtsamaid riike, kust äh, tuleb, tulevad illegaalsed sisserändajad, kas siis äh, lähteriigina või transiitriigina. ja üks Europoli uuring näitab, et Türgi on ka heroiini transiitmaaks Afganistanist ja üle Türgi siis ja Balkani riikide kaudu. läbirääkimised äh, tagasivõtulepingu osas äh, Türgiga on paremad kui eelnevatel aastatel, kuid me peaksime mõtlema nüüd sellele, et Türgi on esitamas nõudeid, millega me ei saa nõustuda Euroopa poolt räägitakse viisa lihtsustamisest, kuid Türgi valitsus on praegusel hetkel rääkimas lihtsalt riikide avamisest ja sellest, et isikutele peab olema tagatud vaba liikumise õigus. see teeb aga probleemi veelgi hullemaks. see pole mitte mingiks lahenduseks praegu olemasolevatele probleemidele. suur tänu ja nüüd registreeritud kõnelejad ja kõigepealt härra Coelho, poolteist minutit, palun. suur tänu lugupeetud proua volinik, lugupeetud kolleegid, tahaksin õnnitleda raportööri välja töötatud raporti eest. see raport on väga oluline, samamoodi kui ka tagasivõtu, tagasivõtulepingu teemalised läbirääkimised, seda näitab seegi, et kümme aastat läks selleks, et jõuda kokkuleppele ja see leping ei ole oluline mitte ainult Pakistanile, vaid ka meie suhete osas teiste riikidega Äh, selles piirkonnas. tegemist on loomulikult olulise instrumendiga, et võidelda ebaseadusliku sisserände vastu, kuid äh, kui saata tagasi ükskõik milline taga, milline inimene, siis võib see viia katastroofilise olukorrani ja loomulikult peab tagasisaatmist ikkagi äh, Äh, läbi viima vaid siis, kui kõik tingimused on tagatud ja samuti peab järgima ka piiridelt mitte tagasisaatmise põhimõtet. kui me nüüd äh, vaatame neid sisserändajaid, kes on ebaseaduslikult äh, riigi territooriumil ja kui mm, neid ähvardab see, selline kohtlemine, mis on kirjas konventsioonides, mis on ratifitseeritud või mitte, nüüd kui ei ole tõendeid, selle kohta, et, et oleks olemas mehhanismid, mis võimaldaksid tagada inimõigused konkreetse inimese puhul, siis ei saa seda inimest kodumaale tagasi saata. meil peab olema selge raamistik, selge läbirääkimiste raamistik ja Euroopa Liit peab teostama selget järelevalvet. suur tänu, proua Flašikova! suur aitäh, äh, president, volinik, kolleegid! me arutame tagasivõtulepingut paljud meist äh, muretsevad selle pärast, et äh, kuidas on ikkagi tagatud äh, nende inimeste turvalisus, keda tagasivõtmine, tagasisaatmine puudutab. Need tagasisaatmise lepingud sellega lihtsalt ei arvesta. eeldatakse, et kui kaks riiki sõlmivad lepingu, siis nad sellest lepingust ka kinni peavad. tagasivõtmise lepingud aga on heaks näiteks, kuidas selline põhimõte ei toimi riigid tihtipeale sõlmivad selliseid suhteliselt laiu lepinguid, mis hõlmavad rohkemaid koostöövaldkondi nagu energeetika, võitlus terrorismi vastu, kaubandus, politsei koostöö. tagasivõtmislepingud on väikeseks osaks nendest kahepoolsetest suhetest. ärgem äh, petkem ennast paljude riikide jaoks on äh, taga, meie jaoks on äh, need tagasivõtmise lepingud lihtsalt võimalus saada lahti ebaseaduslikest sisseread, sisserändajatest, me lihtsalt maksame vastuvõtja riigile kasulike kaubandustehingutega. ei ole mitte mingisugust äh, vajadust tagasivõtva riigi poole pealt tegeleda nende inimeste probleemidega, kes on tagasi võetud. meie, kes me siin tunneme muret inimõiguste pärast, tahaksime teada, mis juhtub nende tagasivõtmislepingute rakendamisel. aitäh. proua Kiil-Nielsen järgmisena. Euroopa Komisjon kirjutas kahe tuhande viiendal aastal, et igasugune äh, väljasaatmise otsus liikmesriikide võimuorganite poolt peab vastama ka kuuekümne seitsmenda aasta protokolli ning Genfi konventsiooni. nüüd saada inimene tagasi riiki, kus on konkreetne risk, et ta äh, mõistetakse surma, teda piinatakse või et teda äh, kohaldakse ebainimlikult, kuid siiski me teame, et Pakistan ju rikub äh, inimõigusi, me räägime siin, et inimesed on lihtsalt kadunud, neid piinatakse, siin on tegemist ka surmanuhtlusega nüüd, kuidas tagada, et inimesed, kes saadetakse kodumaale tagasi, on ka äh, heas olukorras, et nende inimõigused oleks tagatud, siin ei räägita üldse vahemustest, vähemustest, ei räägita naistest. ei ole ka mingisugust ähm, Euroopa Põhiõiguste Ameti äh, poolset järelevalvet lepingu, lepingu ellurakendamise osas. Euroopa Parlament peab hääletama selle lepingu vastu. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Brons üheks minutiks, palun ebaseaduslike Pakistani sisserändajate tagasisaatmine nende kodumaale on väga mõistlik, aga küsimus, mille me peaksime esitada, esitama, on see, et eh, miks me peame üldse sõit-, sõlmima Pakistaniga mingi lepingu. ma peaksin loomulikult olema üllatunud, aga ma ei ole. siin on eh, inimesed, eh, kes on selle vastu, et neid saadetakse tagasi isegi siis, kui Pakistan on nõus tagasisaadetuid vastu võtma ja vastuväide on see, et Pakistanis ei peeta kinni inimõigustest. see on tõsi nii, aga see puudutab äh, paljusid kolmanda maailma riike ja ka mõningaid Euroopa riike. kas see tähendab siis seda, et äh, kõik need sisserändajad riikidest, kus inimõigusi ei austata, peaks siia jääma, kui me seda usume, siis äh, miks me, äh, miks peaksid need ülejäänud inimesed siis oma kodumaale jääma, parem kutsume siis kogu Afganistani, Hiina, Pakistani, Lähis-Ida, Aafrika ja Ladina-Ameerika rahva Euroopasse, see on see absurdsus, mis siit sünnib, aitäh. suur tänu ja nüüd härra Strasser, palun. proua president, proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad, see leping on tähtis, seda on vaja ja tuleb tänada voliniku ja komisjoni, et lõpuks on jõudnud tulemusteni, sest äh, inimõigusalaste miinimumstandardite kinnipidamine on ju tegelikult iga tagasivõtu lepingu aluseks, see on tegelikult üldse eelduseks, et sellist lepingut on võimalik sõlmida ja me ei räägi siin mitte varjupaiga taotlejatest, pöördun nüüd siin vasakpoolsete roheliste poole siin ei räägita mitte nendest, keda on vaja kaitsta, vaid räägitakse nendest inimestest, kes ebaseaduslikult elavad ähm, nendes riikides. me räägime nendest inimestest, me ei räägi siin varjupaiga taotlejatest. Neid ei ole võimalik äh, panna tagasivõtmise lepingusse kuid see, mida meil praegusel hetkel on vaja, on see, et me peaksime hoolitsema selle eest ja mul on väga hea meel, et te olete lubanud hindamise läbi viia. nimelt me peame hoolitsema selle eest, et tagasivõtmine siis tõesti ka toimub, sellepärast et tegelikult tagasivõtmise määr, tagasisaatmise määr on tegelikult palju väiksem kui otsused selle kohta. tean, et on et Äh, tegelikult sadu kordi vähem inimesi saadetakse tagasi, kui on äh, tagasisaatmise otsuseid. meil on siin vaja kolmandate riikidega ühistrateegiat selles osas. suur tänu ja nüüd saab proua Borsellino pooleteiseks minutiks sõna. aitäh, president volinik, kolleegid, tänane arutelu tagasivõtulepingute üle ei saa mööda vaadata kõrvale sellest küsimusest äh, nagu kokkulepe Euroopa Liidu ja Liibüa vahel. me teame, et üks osa sellest kokkuleppest käsitleb ka võitlust ebaseadusliku sisserändega. meie aga, meile teeb muret see, et me teame sellest lepingust väga vähe. Lissaboni leping nõuab, et komisjon teavitaks parlamenti kõigist kiiresti. Liibüa ei ole alla kirjutanud Genfi inimkonventsioonile, samuti ei ole Liibüa siiamaani näidanud, et tegutseb kooskõlas rahvusvahelise õigusega. ma pean siin siin silmas näiteks äh, teatud äh, kontorite sulgemist liib pealinna keskuses, aga eriti viitan ma sellele, mis leidis aset möödunud nädalal, kui üks Itaalia kala, ühe Itaalia kalalaeva pihta avati tuli, kui see laev oli rahvusvahelises ves, vetes ja tule avas Liibüa laev, väites, et laeva pardal olid ebaseaduslikud sisserändajad. tegemist on tõsise olukorraga, ma räägin siin ka Liibüa ja Itaalia vahelisest äh, kokkuleppest, mis räägib siis Itaaliasse sisserändajate tagasisaamist Liibüasse, ilma et iga äh, isiku probleemi üksikasjalikult uuritakse niisiis äh, see äh, möödunud nädalal intsident läheb isegi kaugemale, lihtsalt äh, sisserändajate pihta avaldakse tuli, et nad ei tule ja ma tahaksin, et komisjon meile seletaks, milles on asi. äkki me peaksime vaatama Äh, kuidas saaks Liibüa võime äh, korrale kutsuda, et kuidas on võimalik, et äh, avatakse laevade pihka tuli, kui eeldatakse, et seal pardal on ebaseaduslikud sisserändajad? suur tänu ja nüüd kolleeg Dias de Meera, palun poolteist minutit. suur tänu varjupaik on väga kort-, konkreetne juriidiline termin, mis on konkreetselt defineeritud, sellel ei ole mingisugust seost tagasivõtmisega. kui me räägime lepingust Pakistaniga, siis tegemist on tööriistaga, mis võimaldab võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ja see ei puuduta sugugi rahvusvahelist kaitset ega varjupaika. lepingu eesmärk on väga selge, tuleb riiki tagasi võtta need Pakistani kodanikud, kes ei ole, kes ei vasta tingimustele selleks, et saada elamisluba äh, Euroopa Liidu liikmesriigis, see puudutab ka kodakondsuseta inimesi ja kolmandate riikide äh, kodanikke, kes on saanud viisa Pakistani võimuorganitelt ja kes on nüüd liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, tulles otse Pakistanist loomulikult tagasisaatmise protsessis tuleb tagada lisaks rahvusvahelise õiguses, õiguse sätetele ka see, et piiridelt inimesi tagasi ei saadeta ning et oleks austatud ka äh, inimõiguste konventsioon tagasivõtuleping kehtib vaid nendele inimestele, kes on Euroopa Liidu territooriumil ebaseaduslikult ja see ei mõjuta neid, kes jäävad varjupaigasüsteemi alla või äh, kelle rahvusvahelise kaitse saamise taotlus on juba esitatud, seega me ei tohiks siin segamini ajada täiesti erinevaid küsimusi, mis võivad viia selleni, et me ei kiida heaks lepingut, mis aitaks oluliselt edasi eh, sisserände olukorral Euroopa Liidus. tegemist on lepinguga, mis tuleks heaks kiita, kuid seda siiski eh, Pakistani poolsete garantiidega. suur tänu ja järgmiseks kõnelejaks on proua Poskord pooleteiseks minutiks suur tänu, proua president, üleujutused Pakistanis on väga rängad, kõige rängemad alates kaheksakümnendatest aastatest ja miljonid inimesed kannatavad. on väga palju kodutuid ja väga paljusid, kes kannatavad nälja all. kas on nüüd võimalik inimesi lihtsalt panna lennukisse ja saata nad Pakistani tagasi? Euroopa Liidu ja Islamivabariigi Pakistani vahel on leping ja me ei tohiks sellise olukorra ees silmi kinni panna, mõeldes inimeste õigusealasele olukorrale seal. Pakistan ei ole alla kirjutanud Genfi konventsioonile lepingutele tuleb alla kirjutada headel tingimustel. me peaksime panema lepingusse ka nõude, et Pakistan kirjutab alla Genfi konventsioonile ja sellepärast tahaksin väga teada, milliseid lepinguid kavatseb USA teiste riikidega äh, alla kirjutada. meil on väga tähtis see, et me saaksime informatsiooni nende lepingute kohta. kuidas on olukord Türgi lepinguga? läbirääkimised on peaaegu lõpujoonele jõudnud ja praegusel hetkel olen kuulnud, et äh, tekst on vastuolus teatud liikmesriikide õigusnormidega. nüüd tahaksin teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et seda olukorda parandada. kas äh, komisjon peaks nüüd ka järgmised sammud äh, sisse viima, kas tõesti on võimalik see, et tudengid võivad ilma viisata tulla Euroopa Liitu, see on täiesti uskumatu. on täiesti uskumatu, et meil on viisalihtsustussüsteem väga paljude riikidega, aga kandidaatriigiga seda ei ole. ja suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna proua Sippel üheks minutiks. suur tänu, proua president raportöör ütles oma sissejuhatuses seda, et parlamendil on lõpuks vaja sellele lepingule alla kirjutada. võib-olla oli tegemist tõlkeveaga, aga sellegipoolest tahan selgitada, et ma ei pea poolt hääletama ja ma ei kavatsegi poolt hääletada eriti just see esimene leping pärast Lissaboni lepingu jõustumist on äh, sümboolse tähtsusega, kuid millist sõnumit me praegusel hetkel saadame Euroopa Liidust kaugemale? lepingu pooldajate puhul on näha sellist äh, piibellikku lähenemist, me peseme oma käed puhtaks, ähm, ütleme küll vahel, et jah, me oleme natukene süüdi, aga samas meid ei huvita tagajärjed, me ei tea, mis juhtub nende inimestega, kes saadetakse tagasi. me peaksime siiski tähelepanelikult äh, vaatama olukorda nendes riikides, kas inimõigustest tõesti peetakse kinni. selle lepinguga nõustumine on vastuolus äh, inimõigus, meie väärtustega ja sellega, mida me arvame inimõigustest. suur tänu, proua Sippel ja nüüd saab sõna härra Möltser, palun. meil on vaja Euroopa Liidu liikmesriigi piire kaitsta ja üleujutus ei saa olla põhjenduseks sellele, et me seda ei tee. Lampeduusa üleujutus näitas seda väga hästi. me teame, et äh, Itaalia laagritesse jõuab igal aastal kümneid tuhandeid inimesi ja need laagrid on inimesi täis. sellepärast on komisjonil vaja võimalikult kiiresti läbirääkimisi pidada lepingute sõlmideks, eriti tähtis on leping Türgiga. ja meil on ka Liibüa väga tähtis me teame, et Aafrika ja Liibüa Gaddafiga eesotsas saab viis miljardit äh, eurot abi ja me ja need riigid peaksid siis vähemalt võtma tagasi need inimesed, kes sinna saadetakse. arenguabi raames äh, peaksid äh, riigid, kes saavad Euroopa Liidult abi, tõesti ka olema valmis inimesi tagasi võtma. peale selle on meil probleeme siin ka varjupaigataotluste rikkumisega. Frontex peab äh, oma tööd paremaks muutma, kui see praegusel hetkel on. suur tänu! aitäh ka teile, härra Mölzer! nüüd siis läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt härra Papaniklo. aitäh, lugupeetud kolleegid, kaheksakümmend äh, protsenti illegaalsetest äh, sisserändajatest kes peetakse kinni Euroopa Liidu eh, välispiiridel, peetakse kinni just Kreekas. kahe tuhande üheksandal aastal eh, peeti kinni eh, umbes üheksa miljonit illegaalset sisserändajat, kellest umbes viis oli pärit Pak-, viis miljonit oli pärit Pakistanist. ja üle kolme miljoni oli pärit Türgist ja ma tahaksin äh, rõhutada seda, et artikkel kuusteist näeb ette inimõiguste kaitse ja me loodame sellest äh, lepingust äh, väga palju. Hispaania, Malta, Itaalia on ebaseaduslike sisserändajate arvu märkimisväärselt nende kokkulepetega vähendanud ja meil ei ole vaja veel kaheksat aastat selleks, et uuesti samasuguse olukorrani jõuda, nagu te isegi ütlesite, olukord äh, on äh, siiski paranenud ja praegu on meil ka ajasurve. aitäh, Francisca, palun. Very... tahaksin selgitada ühte asja, millest kõik siin aru ei saa. inimesed, kellel on ebaseadusliku sisserändaja staatus, ei ole võib-olla ebaseaduslikult sisenenud, nad on võib-olla tulnud sooviga saada pagulastaatust staatust, kui nad ei ole seda saanud või nad on tulnud viisaga ja nende viisa on lõppenud. seega ei ole nad kõik äh, kurjategijad. proua Malmström, te ütlesite, et te soovite täita Euroopa kodaniku ootusi. ma arvan, et kodanik Euroopa Liidus ootab seda, et Euroopa Liit põhineks inimõigustel ja inimese, inimese vastasel respektil. ma arvan, et ka seda ootust tuleb täita. ning see, mismoodi teil on võimalik äh, uurida seda, kas inimesed, kes saadetakse tagasi, et neid ei hakata piinama, ma ei tea, kas teil on üldse võimalik praktiliselt seda tagada? aitäh! aitäh äh, ka teile, proua Keller, ning nüüd saab sõna proua Obermeier. härra Obermeier. lugupeetud president, see suur eufooria, mida me tundsime Türgi demokraatliku edu üle, peaks asetuma õigesse konteksti. ikka veel ei suudeta teha Euroopa Liiduga tegelikku koostööd pagulaste tagasisaatmise asjus. Türgi on tihti transiitriigiks, kuigi mitte päritoluriigiks ning seetõttu peaks suutma teha Euroopa Liiduga ka mingit koostööd ei saa ju olla nii, et Euroopa Liit peab hakkama kinni maksma Türgi piiritööd, Türgi piiride kaitsmist, nii saaks meist lihtsalt Türgi lüpsilehm. Türgi peab samuti kinni pidama Genfi konventsioonist. Nad ei saa keelduda pagulaste tagasivõtmisest ja me ei saa lubada, et Ankara ühelt poolt nõuab paremaid suhteid Brüsseliga, kuid teisest küljest justkui pigistab eh, meilt välja paremaid tingimusi pagulastega suhtlemiseks. aitäh! în cadrul acestei dezbateri aș dori să... Suur tänu, härra president. Selle arutelu raames tahaksin ma viia, viidata ühele kolmandale riigile, Moldova Vabariigile. kahe tuhande seitsmendal aastal ratifitseeris Euroopa Parlament äh, leppe, mille on alla kirjutanud Moldova ja Euroopa Liit, mis puudutab tagasivõtmist. aga sellel poliitikal on siiski mõningaid äh, tühimikke ja mõju, selle lepingu mõju Moldova Vabariigile ei ole piisavalt äh, ulatuslikult hinnatud. selle äh, kokkuleppe elluviimine ja ellurakendamine ei ole olnud piisavalt läbipaistev. kahe tuhande esimesest kahe tuhande üheksanda aastani, kui äh, kommunistid olid võimul, oli kuus tuhat, kuussada tuhat kuus tuhat inimest, kes emigreerusid Moldovast Euroopa Liitu. Euroopa Liit peab rohkem investeerima arengusse ja äh, ka vastavatesse kaubanduspoliitikatesse ja ma arvan, et on vaja ka tugevamat äh, rahanduslikku abi Moldovale. härra Haarlem Desirval. Madame le commissaire, chers collègues proua volinik, kallid kolleegid, homme esimest korda meie parlament ütleb oma arvamuse tagasivõtulepingu kohta. see on väga ulatuslik vastutus ja ma arvan, et meie parlament ei saa eh, kergelt võtta seda vastutust, vastutust, mis on seotud inimeste turvalisusega. Pakistan on selline riik, kes ei ole alla kirjutatud ega rati-, ratifitseerinud varjupaigataotlejate ega kodakondsuseta isikute konventsiooni. et see Äh, puudutab mitte ainult Pak-, Pakistani kodanikke, vaid ka kodakondsuseta inimesi ja ka teisi teistest riikidest pärit, pärit kodanikke, kes on põgenenud sõjajalust ja äh, olukord võib olla selline, et nad saadetakse välja sellisesse riiki, kus neil mitte mingisuguseid tagatisi ei ole. ja meie parlamendi igati legitiimne soov on see, et hinnataks seda äh, Eh, hinnatakse neid varasemaid tagasivõtuleppeid ja teiseks, et Pakistan liituks Genfi konventsiooniga enne, kui see kokkulepe allkirjastatakse ja kolmandaks, et, et parlament saaks osaleda ka selles segakomisjonis, kes eh, tegeleb tagasivõtuga ja oleks kaasatud tulevaste tagasivõtulepingute läbirääkimistesse. ja eh, sellest kõigest sõltub ka meie arvamus homme, aitäh! Floor to Commissioner Malmström nüüd annan sõna uuesti volinik äh, Malmströmile, et ta saaks osadele nendele küsimustele vastata. aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma hea meelega arutan Liibüat, Türgit ning Moldovat äh, teiega, kuid äh, aega on vähe ja jääksin siiski tänase arutelu teema juurde, kuid hea meelega olen nõus teinekord seda küsimust teiega arutama. Pakistani osas, nagu mõned kõnelejad ka mainisid, on meil olnud äh, Pakistaniga juba tagasivõtmise osas läbirääkimised mitu aastat ja palju parem on see, et meil on Euroopa kokkulepe Pakistaniga, selle asemel, et meil oleksid äh, äh, segased kahepoolsed lepped. mis puudutab Euroopa lepingut, seda saab jälgida, see on palju läbipaistvam, kontrollida on seda võimalik ja meil on palju paremad hoovad käes selles osas, et kontrollida näiteks inimõiguste äh, küsimusi ning äh, kogu see asjade käik on selgem. ma juba ütlesin, et Euroopa äh, varjupaiga aki näeb ette selle, et on kohustus anda kaitset kolmandate riikide kodanikele Äh, pärast seda, kui on läbi viidud äh, taotluse individuaalne läbivaatamine ja tõepoolest selgub, et rahvusvaheline kaitse on vajalik ja mm, te kõik teate, et seda varjupaiga direktiivi ma soovin äh, tugevdada ja see on välja toonud ka konkreetsed kriteeriumid selles osas ja ükski tagasivõtuleping ei vabasta liikmesriike sellest põhimõttelisest kohustusest. see deklaratsioon, mille osas me oleme kokku leppinud ja mis suurendab läbipaistvust, on tõepoolest väga oluline ja komisjon kindlasti omalt poolt teeb kõik selleks, et sellest kinni pidada. muidugi toimub kõikide tagasivõtulepingute ülevaatamine ja see on aluseks edasiseks strateegiaks äh, tagasivõtupoliitikale ja hea meelega olen nõus seda teiega edaspidi ka arutama. nüüd selles osas, mis puudutab, püüan leida õige paberi küsimus, mis nüüd juhtub nende inimestega, muidugi komisjonil ei ole mingit võimalust kõiki neid isikuid kontrollida, liikmesriikidel on see kohustus, kuid neil ei ole kohustust komisjonile aru anda. kuid äh, läheneva hindamise valguses me vaatame seda teemat, vaatame, kuidas meil on võimalik liikmesriikide MTÜ-dega ning kohalike töötajatega paremini koostööd teha nii et see hinnang on tõepoolest väga oluline, see defineerib äh, tulevase tagasivõtupoliitika, kuid see ei peaks meid takistama edas-, edusamme tegema äh, käesolevate lepingutega. väga oluline on see, et meil oleks äh, see leping selleks, et oma rändepoliitikat paremini juhtida ja komisjon tuleb selle hinnanguga teie ette võimalikult kiiresti tagasi ja praegu ma soovitaksin teil hääletada selle poliitika poolt. And finally suur aitäh teile, proua volinik. ning äh, lõpetuseks saab sõna härra Saagor Taaba, meie raportöör. köszönöm, <clears throat> elnök úr, remélem, hogy nem lesz túl szigorú hozzám az el... suur aitäh, president. ma loodan, et ei ole minu suhtes liiga range, sest oma esimeses sõnavõtus rääkisin ma ainult neli minutit ja kakskümmend sekundit, nii et andke andeks, kui ma nüüd üle, ületan mulle eraldatud aega. meid äh, puudutasid väga isiklikult ja väga sügavalt Pakistanis toimunud ähm, sündmused, üleujutus ja inimõiguste rikkumised ja muidugi puudutavad sellised teemad meid valusalt, ükskõik kus need ka toimuksid. sest äh, need on muret valmistavad sündmused ja me tunneme muret ka selle üle et isegi need riigid, mis on ühinenud Genfi konventsiooniga pagulaste kaitse kohta, isegi nendes riikides äh, toimub inimõiguste rikkumisi. ja ma kuulasin siin, mida kolleegid ütlevad ja kuidas nad mõistavad hukka inimõiguste rikkumisi ja seda, et rikutakse vähemuste õigusi kuid ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, ma küll rääkisin inimõiguste rikkumisest, kuid minu raport ei käsitle ennekõike inimõigusi. tagasivõtulepingud keskenduvad ennekõike sellele, et Euroopa Liidu kodanik peab tundma ennast turvaliselt ja see turvalisus peab olema talle garanteeritud USA-s arreteeriti äh, tudengid ning suurepärane Briti kohus ütles, et kui nad saadetakse tagasi USA-sse, antakse välja USA-le, kus nad enne arreteeriti, et siis seab see nad ohtu ning lõpuks õnnestuski neil jääda Ühendkuningriiki. muidugi me võime nõuda, et äh, riigid ei rikuks inimõiguseid kuid me peame suutma tagada, et ka meie enda koduriigid seda ei teeks. Pakistan peab loomulikult suutma inimõiguste rikkumistele panna piiri, kuid me ei tohi sealjuures unustada, et Pakistanis on olemas eraldi inimõiguste ministeerium ning et käesoleval aastal on tü-, on Pakistan ratifitseerinud kaks rahvusvahelist lepingut, kodanikuõiguste ja vabaduste konventsiooni ja teiseks üheksakümne neljandast aastast tuleva lepingu, mis käsitleb äh, piinamist. ja võib-olla on põhjus, miks Pakistan nüüd ratifitseeris need kaks lepingut, nende ebakindlus tuleviku ees või nende soov parandada oma mainet. sest nad soovivad ju, et kui mõni nende kodanik võetakse vastutusele Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus, siis oleks tal paremad võimalused. nii et andkem Pakistanile see võimalus, aitäh! aitäh ka teile! sellega me lõpetame antud päevakorrapunkti ja hääletame selle üle homme pärastlõunal, homme kell kaksteist nüüd aga läheme me